Der Präsident! President. Die Sitzung ist wieder. Äh, istung äh, jätkub, eilse istungi protokollid on välja jagatud. kui kellelgi on, ei ole välja va-, vastuväiteid nende protokollide val-, vastu, siis loeme protokolli kinnitatuks nüüd äh, esimene lugemine, komisjoni põhjendatud seisukoht on minuni